peaminister Aleksander Vondrale, asepeaministrile, palun, teil on sõna. tere õhtust, härra president, daamid ja härrad. alustan siis mõningate märkustega nõukogu avalduse osas Somaali poolsaare kohta muidugi see on palju väljakutseid esitav piirkond, nõuab meie erilist tähelepanu, sellepärast et sellel on eriline mõju Euroopa Liidule. me jälgime selle piirkonna arenguid väga tähelepanelikult ning valmistume osalema äh, nende riikide asjus üha enam. ma tean, et ka Euroopa Parlament hoiab asjadel silma peal, teie delegatsioon käis eelmise aasta lõpul Eritreas ja Etioopias ning ka Djiboutis ning eelmise aasta lõpp oli ka väga oluline. võtsin teatavaks ka need resolutsiooni ettepanekud, mis on selles visiidi valguses ka välja töötatud osaliselt ja selgus väga selgesti, see, et on tarvis osaleda selle piirkonna tegevuses ning äh, nõukogu poolt ma tervitan seda, et parlament samuti osaleb meie jõupingutustes selles suunas. Somaali poolsaarel on mitmeid pingeallikaid ja räägin neist hiljem lähemalt, kuid need pinged on ühel või teisel viisil sagedasti seotud selle riis-, regiooniga, sellepärast vaatab äh, Äh, nõukogu just erilise tähelepanuga neid regionaalseid seoseid selles piirkonnas. millised on need käimasolevate konfliktide vahelised ühendused ja seosed? kõigepealt on vaidlus Etioopia ja Eritrea vahel, mida võiks ehk pidada üheks põhiliseks ebastabiilsuse allikaks kogu piirkonnas. see peegeldub järgnevalt. Äh, vastaspoolte, äh, sõdivate vastaspoolte toetamine Somaalias ja üksteise riikide äh, vastaspoolte toetamine. samuti peegeldub see toetuses rahuprotsessi taasalgatamisele Sudaanis Äh, ja samuti äh, on Sudaan välja astunud rahvus, äh, rahv-, institutsioonide vahelisest või valitsuste vahelisest arengukomisjonist või organisatsioonist. Somaalia on üldse väga murettekitav, eriti piraatluse tõttu, mis sellest samast konfliktist tuleneb ning siis veel võitlus loodusvarade nimel nii Javee nimel selle Somaali piirkonnas. selle tõttu arenevad tekivad erinevate etniliste gruppide vahel samuti konfliktid. samuti toiduga varustamise küsimused tekitavad probleeme ja muudavad konfliktid veelgi pingelisemaks. samuti on olemas piirkondlikud sõltuvused. nimelt piirikonfliktid, nagu ma juba mainisin, vaidlused Etioopia ja Eritrea vahel, Sudaani ja Etioopia vahel ning ka Djibouti ja Eritrea vahel ja need on piirkondliku ebastabiilsuse allikateks. samuti rõhutaksin seda, et parem regionaalne koostöö muudaks need pinged väiksemaks. toiduga varustamise turvalisus, see tekitab samuti sõltuvust. see on muidugi selle piirkonna suur mureküsimus. põuad, samal ajal üleujutused, neil on kohutav mõju elanikkonnale ning taaskord piirkondlik koostöö võiks aidata leevendada nende nähtuste mõju. nagu teate, on väidetud seda, et kõik need asjad said alguse Darfurist ja muudest äh, Somaali piirkonna konflikti äh, paikadest. ma ei tea, kas see kõik annab täieliku selgituse probleemidele, kuid muidugi need küsimused tulevad ära lahendada kõikides nendes riikides, pidades silmas regioonid, regioonide vahelisi kontakte täiesti õiglase õiglastel põhimõtetel. esialgu oli piraatlus mm, piirdus piraatlus ainult väikese piirkonnaga Savali rannikutest, rannikualadel. aga nagu teie parlamendiliikmed nüüd ju kindlasti teate, on see tegevus laienenud märkimisväärselt ning seab ohtu ka humanitaarabi kohale toimetamise Somaaliasse ja Aadeni lahe meresõiduohutuse ja ka veel kaugemates paikades meresõiduohutuse juba ulatudes Keenia ning ka Tansaania rannikutele. on veel terve hulk muid omavahelisi sõltuvusalasid, mis mõjutavad Euroopat tõsiselt ning ka loomulikult Somaali piirkonna oma riike. see puudutab eriti terrorismi. on valdkondi, kus Euroopa Liit saab osaleda. põhiline poliitiline instrument, mis nõukogul on käsutada, mida ma siis, nõukogul, mida mina täna esindan, see instrument on poliitiline dialoog, mitte ainult üksikute riikidega, vaid ka piirkondlike sidusrühmadega nagu Aafrika Liit, seesama valitsustevaheline arenguorganisatsioon Ameerika Ühendriigid, ähm, Hiina ja muud riigid, kes omavad seal huve. poliitiline dialoog tähendab ka seda, milliseid kohustusi võeti Cotonou lepingu alusel selle piirkonna osas. seda dialoogi aetakse läbi Euroopa Liidu esinduste nendes riikides dialoog on nõukogu jaoks väga oluline vahend, kuna see annab meile võimaluse kohal nende riikide võimudega otsekontaktideks. see annab meile võimaluse kuulata ära nende seisukohti, aga annab ka meile võimaluse selgeks teha oma seisukohad ning välja tuua meie mure küsimused. see puudutab eriti e, valitsuste küsimusi ning inimõigusi lisaks sellele on nõukogul võimalik kasutada Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika vahendeid. kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrist on seda kasutatud piraatluse vastu võitlemiseks Somaalia ranniku ääres. kõigepealt tehti seda siis UNAFCO ka koordineerides ning kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrist alates ka on meil siis äh, mereoperatsioon. lisaks veel Euroopa Komisjoni finantsvahendid nagu Aafrika rahu tagamise rahastamisvahend ja teised ning ma kujutan ette, et äh, proua volinik Ferrero Valdner kindlasti räägib sellest täpsemalt muidugi koos komisjoniga otsib nõukogu kogu aeg uusi viise, kuidas Euroopa Liidu tegevusi selles piirkonnas nähtavamaks muuta ja mõjukavamaks muutma, muuta ning ootan ka teie seisukohti ja ettepanekuid selle olukorra osas. suur tänu, härra asepeaminister järgmisena soovin anda sõna volinik Ferrero Valdnerile komisjoni nimel. suur tänu, härra president, ähm, austatud äh, parlamendiliikmed. komisjon on äh, viimastel aastatel juhtinud Euroopa Liidu suuremat äh, tähelepanu olukorrale Somaali poolsaarel. täna ma asendan kolleeg Louis Michel'i, kes kahjuks ei saa kohal olla, aga ma ise ka olen asjast väga huvitatud. Somaali poolsaare olukord äh, mõjutab Euroopa Euroopa Liitu otseselt, näiteks pidime me mobiliseerima oma mereväe, et võidelda seal piraatluse vastu me tervitame parlamentaarse delegatsiooni algatust, kes külastas seda resolu-, regiooni, me tervitame ka vastu võetud äh, resolutsioone ja resolutsiooni projekte. riikide olukorda Somaali poolsaarel ei saa mõista, kui me ei vaata neid äh, kõiki üheskoos, me peame lähenema nendele äh, Äh, globaalselt peame pöörama tähelepanu ka julgeolekule, majandusele, kõigele koos, kui me soovime seal turvalisust tõsta. me peaksime rõhuma ka vaesusevastasele võitlusele ja Kotonu lepingust äh, kinnipidamisele. kõigepealt nüüd äh, riigiti. Eritrea ja Etioopia kõigepealt Need riigid mängivad väga olulist äh, rolli selles regioonis. Euroopa Komisjon toetab Etioopiat vaesusevastases võitluses. me oleme saavutanud märkimisväärset edu. nõrk regionaalne julgeolek ja kogukondade vahelised pinged mõjutavad selle riigi siseolukorda, eriti just Ogadeni piirkonnas kus ähm, juurdepääs ähm, elanikkonnal on endiselt piiratud. Euroopa Komisjon kindlasti äh, vaatab, milline on inimõiguste olukord ja demokratiseerumise protsess Etioopias. mis puudutab kahe tuhande viienda aasta valimisi ja nende järelmõju, siis komisjon jälgib olukorda enne kahe tuhande kümnenda aasta valimisi eriti just, mis puudutab just hiljuti vastu võetud äh, vabaühenduste seadust ja äh, Pirtu Kalme Teksa opositsioonijuhi arreteerimist. Eritrea olukorda mõjutab ähm, tupikusse jõudmine piiriküsimuste arutelul Etioopiaga Eritreas on kehv sotsiaalmajanduslik olukord ja inimõiguste olukord on samuti kehv me jätkame koostööprogrammidega, mille eesmärgiks on elanikkonna elamistingimuste parandamine. poliitiline dialoog, mis sai alguse kuue, kahe tuhandenda kaheksandal aastal annab meile võimaluse luua tihedamaid kontakte Eritrea valitsusega ja me ootame tõesti käegukatsetavaid tulemusi ja edusamme ja nagu teie ka oma resolutsioonis mainite, siis virtuaalne demarkatsioonijoon on paika pandud piirikomisjoni poolt. me ei saa probleemi lahendada, kui äh, kaks riiki ei pea omavahel dialoogi ja ei normaliseeri äh, suhteid. Eritrea ja Djibouti vaheline tüli tuleb asendada laiemasse regionaalsesse konteksti me peame selle lahendama ka kohalikul ja regionaalsel tasandil ja meil tuleb selliseid protsesse seal riikides äh, toetada. Etioopia sõjavägi on lahkumas Somaaliast, samas Etioopia panus ähm, ka otsustab selle, kas rahuprotsess on edukas või mitte. edasi Sudaani juurde kahe tuhande üheksas aasta on otsustav selle riigi tuleviku jaoks. vägivalla jätkumine Darfuris ja põhja-lõuna kõikehõlmava lepingu vastuvõtmine omavad potentsiaali stabiliseerida riiki ja ka kogu piirkond. seetõttu peaksime me säilitama äh, tugeva dialoogi ja surve Khartoumi valitsusele nii seoses ähm, Darfuri kui ka ähm, Põhja-Lõuna lepinguga. kõik ähm, Sudaani ametivõimud ja osapooled teavad, milline on nende vastutus. meil tuleb Darfuris lõpetada vägivalla kasutamine. ÜRO rahuvalvejõud tuleb sinna saata nii kiiresti kui võimalik. Sudaan peab täitma oma kohustusi humanitaarabi ja inimõiguste valdkonnas. oluline on, et Khartoumi valitsus ja Lõuna-Sudaan lahendaksid ära küsimused nagu piir, nafta ja seadusandlus julgeoleku valdkonnas. kui nad seda teha ei suuda, siis äh, kahe tuhande üheksanda aasta valimised toovad endaga kaasa veel rohkem läbivalda ja konflikti. mis äh, puudutab äh, Somaaliat, siis president Jussufi tegevus ja Etioopia armee taganemine toovad endaga kaasa võib-olla ohtusid, aga võivad pakkuda ka võimalusi. Euroopa Liit jätkub, jätkab oma toetust äh, Djibouti äh, protsessile, eriti mis puudutab uue presidendi valimist ja rahvusliku ühtsuse, valitsuse moodustamist. meil ei ole nii-öelda plaan B-d äh, Djibouti jaoks. me peame ära kasutama olemasoleva olukorra ja tegema kõik endast võimalikku. mis puudutab julgeolekut, siis Euroopa Komisjon toetab ähm, julgeolekusektori haldusvõimekuse tõstmist. mis puudutab ÜRO stabiliseerimisjõude, siis ähm, me saame ainult tugevdada vastavate Aafrika jõudude tegevus selles valdkonnas. Euroopa Komisjon igal juhul annab oma toetuse Amisoni missioonile. nüüd härra president, äh, Somaali poolsaarest üldiselt. ma tervitan parlamendi toetust Euroopa Komisjoni Somaali poolsaare algatusele, see on pärit aastast kaks tuhat kuus ja see võeti vastu usus, et me saame selle piirkonna probleemidega tegeleda ainult äh, globaalselt. Euroopa Komisjon toetab Euroopa Parlamendi ettepanekut nimetada ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Somaali poolsaarele. meil on ähm, tihe koostöö äh, organisatsiooniga IGAD, valitsustevahelise arenguorganisatsiooniga me peame panustama eelkõige just energia ja vee projektidele, mis võiksid endaga taas kaasa tuua ka konkreetseid tulemusi. lähitulevikus on oodata ka doonorkonverentsi. Eritrea mängib võtmetähtsusega rolli selle regioona, regiooni arengus ja Eritrea mängib olulist rolli ka meie Aafrika strateegias volinik Louis Michel on kohtunud president Isaiasega ja teiste selle piirkonna valitsusjuhtidega. ja koos ähm, valitsustevahelise arenguorganisatsiooniga me üritame taaselustada seal äh, poliitilisi protsesse. härra president, ma nüüd rääkisin väga pikalt, aga riike on väga palju ja lühemalt ei saanud teha täna. suur tänu äh, sissejuhatuses me erilisi piire kõnelejatele ei sea. nüüd aga diskussiooni juurde ja fraktsioonide nimel kõigepealt äh, härra Kaczmarek Rahvapartei nimel, palun kaks minutit. president, proua volinik, minister, suur tänu teile selle sissejuhatuse eest. Somaali poolsaare tähtsus on äärmiselt suur konfliktid, mis seal toimuvad, mõjutavad negatiivselt ka ülejäänud Aafrika osasid. Tevet delegatsiooni liikmena, kes hiljuti käis selles regioonis, nägin ma ise, kui keerukas ja omavahel põimunud on Somaali poolsaare olukord. oma resolutsiooni projektis keskendume kolmele põhilisele ja laiaulatuslikule küsimusele, regionaalne julgeolek, toidualane julgeolek, inimõigused, demokraatia ja head valitsemistavad. ma olen kindel, et peamine eeltingimus olukorra paranemiseks on hea tahe ja dialoog regionaalsete liidrite vahel. Euroopa Liidu poliitika regionaalsete institutsioonide toetamiseks Somaali poolsaarel on õige, aga ilma kõikide asjaosaliste osalemiseta ei saa see olla edukas mõned riigid on valinud vale taktika, ei eh, saa teha nii, et me peame dialoogi ühe naabriga, aga mitte teisega. selline lähenemine muudab rahvusvahelise edu võimatuks. võimu kasutamine tähendab ka vastutust. see, mida me nõuame Somaali poolsaare riikide liidritelt ei ole see, mida me, ei ole midagi Euroopa pärast, vaid midagi universaalset, demokraatia ja inimõigustest kinnipidamine. ja ükski riik ei saa normaalselt toimida, kui ta ei pea kinni nendest üleüldistest väärtustest arengukontseptsioone võib olla erinevaid, aga väärtused on universaalsed ja ühised ja nendest me peame kinni pidama. ja seda ka Somaali poolsaarel. suur tänu, edasi sotsiaaldemokraatide nimel proua Koomes kaks pool minutit. nõukogu ja komisjon peaksid astuma radikaalseid samme arvestades seda, et nagu me oleme näinud, Somaali poolsaare riikide valitsused ei täida oma kohustusi vastavalt artikli üheksa Cotonou lepingus. inimõigused ja demokraatia on seal vaid tühjad sõnad. Etioopias, kus on Aafrika Liidu peakorter, eh, rõhutakse inimesi ja on kaks hiljutist episoodi, mis seda näitavad, kahekümne üheksandal novembril äh, mõisteti opositsioonipartei liider äh, eluks ajaks vangi. ja vahistatud on hulgaliselt opositsioonijuhte kahe tuhande viienda aasta valimistest alates. teiseks näiteks on nõndanimetatud valitsusväliste organisatsioonide seadus, mille võttis vastu Etioopia valitsus ja millega põhimõtteliselt kriminaliseeritakse igasuguste valitsusväliste organisatsioonide tegevus. Eritreas valitsuse viha nende vastu, kes püüavad mingeidki inimõigusi nõuda, on äh, lausa äärmuslik. me leiame, et rahvusvahelise tähelepanu puudumine on täiesti häbiväärne. aastakümneid ei ole selles riigis olnud äh, demokraatiat ja inimõigusi. Euroopa Liidu äh, meremissioon piraatluse vastu ei tähenda midagi, kui äh, Aafrika Liidu riigid omalt poolt midagi ei tee. põhjused on juurdunud sügavalt eh, nii-öelda maal, mitte merel, põhjused tulenevalt maalt ja nendest riikidest enestest. väga kahetsusväärne on Darfuri olukord, rahvusvaheline üldsus eh, on küll teinud sõnu sellel teemal, kuid mitte midagi praktilist. inimesed on täiesti abitud eh, kriminaalse tegevuse vastu, mis on suunatud nendele sellel, selles piirkonnas. suur tänu, järgmiseks äh, ALTE fraktsiooni nimel Johan Van Hekke, poolteist minutit. suur tänu regionaalsed ja riikidevahelised konfliktid äh, õõnestavad rahu ja julgeolekut. humanitaarkatastroofid on levinud selles olulises piirkonnas. enamike konfliktide keskmeks on äh, valitsuse, normaalse valitsemise puudumine see regioon vajab äh, kohapeal tekkinud demokraatiat, rahvusvahelisest äh, õigusest kinnipidamist ja lepitust. Slama-, Somaalia puhul tahaksin rõhutada, et äh, endise president et äh, Somaalia parlament on oluline tegur usalduse tekitamisel. lisaks sellele on oluline, et Euroopa Liit äh, toetaks Aafrika Liidu rahuvalvejõudude uuendamist. selleks on tarvis ka korralikku ÜRO mandaati, sest äh, vastasel juhul äh, viiakse jõud välja Mogadishust ja julgeolekuolukord halveneb. praegu Somaalias on võimalus muutusteks ja seda võimalust peab ära kasutama võimu ja julgeoleku vaakum tuleb täita, sest vastasel juhul eh, see olukord säilib sellisena, nagu see on ja halveneb. aitäh, edasi roheliste eh, nimel Iruha Asaga. suur tänu, on eh, tõsi, et Af-, Somaali poolsaar on äh, tõeline püssirohutünn praegu. tulenevalt äh, praegusest olukorrast, meil oli au oma delegatsiooniga käia seal hiljuti, need kolm riiki, mida külastati, Djibouti, Etioopia ja Eritrea on äh, ühtemoodi vaesed ja kõikides nendes riigites eiratakse inimõigusi. on äh, statistika, mis iseenesest näitab, äh, kui halb olukord on. näiteks kuus miljonit inimest vähemalt on näljas, ÜRO statistika on veelgi kõrgem. poliitiliste vangidega seotud olukord on hull ja nõuab meie tähelepanu. piirikonflikt kahe riigi vahel on täiesti absurdseks muutunud. see, et äh, on kaasatud üle kahesaja tuhande sõjaväelase korra valvamisse ja märgiksin ära eriti seda, mida Louis Michel on teinud poliitilise dialoogi raames. see on äärmiselt oluline ja selline dialoog peab säilima. aga peame endiselt karmilt nõudma inimõigustest kinnipidamist ja nõudma valitsusväliste organisatsioonide õiguste tagamist. aitäh edasi QNGL nimel härra Flüüger, üks minut. tänan. Somaali poolsaar on jällegi Euroopa Liidu fookuses. nüüd äh, on äh, meil siin käimas äh, meremissioon koos äh, Hiina, Venemaa, USA ja teistega ning äh, mereväe abil võidetselt nende äh, probleem, probleemidega. tõelised põhjused peituvad selles, et ressursid on ebavõrdselt jagatud. näiteks ähm, Euroopa kalalaevastiku traalerid püüavad Somaalia ranniku lähedalt kalad ära nüüd ähm, Etioopia okupatsioonijõud on äh, Somaaliast lahkunud, nende sealoleku ajal said äh, surma umbes kuusteist tuhat inimest. mis puudutab Djiboutit, siis seal on kõikvõimalikel lääneriikidel sõjaväebaasid, aga valitsus on autoritaarne. me peame aitama neid äh, inimesi seal piirkonnas humanitaarselt, mitte sõjalaevadega, mis turvavad meie mereteed ja kaubalaevu. tänan, nüüd järgmisena saab sõna Carl von Vogel kaheks minutiks. härra president, lugupeetud äh, kolleegid, Somaalia on läbi kukkunud riik kõikide hullude tagajärgedega. Te ütlesite Anna Gomes äh, selgelt, äh, et äh, piraatlus on ainult üks osa sellest probleemist, aga väga oluline osa. piraatlus on selles regioonis äh, tugevalt kinnistunud. me peame kindlasti kaitsema Euroopa Liidu kaubalaevade mereteed, see on Euroopa Liidu ja tema kodanike huvides. seetõttu ongi Euroopa Liidu äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika esimene meremissioon seal käimas Suurbritannia juhtimisel. admiral Jones, viitseadmiral Suurbritanniast, juhib seda missiooni. esimeheks ülesandeks on kindlustada toiduabi kohalejõudmine Somaaliasse. teiseks tuleb võidelda piraatluse vastu meil olid läbirääkimised missiooni juhtkonnaga Northwoodis ja öeldi, et puudu on näiteks äh, tankerlaevad, luurelennukid, ähm, mis on vajalikud, sellepärast et territoorium on suur, puudu on ka helikopteritest ning äh, nii mehitatud kui ka mehitamata luurelennukitest meil tuleks ähm, operatsiooni Atlanta kindlasti äh, toetada, sest et me kaitseme niimoodi oma mereteid ja anname oma panuse, olgugi et väikese, selleks, et äh, läbi kukkunud Somaalia riigi probleeme lahendada. suur tänu. nüüd annan sõna proua Gretule pooleteiseks minutiks president, proua volinik. kõigepealt tahaksin tunnustada oma kolleege raporti eest ja selle missiooni ettevõtmise eest ühte maailma ohtlikemasse paikadest. ma arvan, et Somaalia pi-, äh, poolkard on, poolsaar on üks maailma vaesemaid piirkondi, neil on näljahäda ja kõiksugused muud probleemid, mis tulenevad äh, põuast Sudaanis on Darfuri konflikt. olukord on selline seal, et inimesed räägivad juba genotsiidist ja see, et kaks miljonit inimest on hukka saanud, paljud püüavad põgeneda kodusõja jalust. ja konfliktid kestavad seal maailma nurgas kogu aeg, nii nagu proua volinik mainis ja nagu teisedki kolleegid on seda selgitanud ning üks suuremaid raskusi on just seotud majandusliku ebastabiilsusega majandusliku stabiilsuse puudumine ei aita üldse asjadele kaasa. Aafrika võimud äh, ja arenguorganisatsioon, see tuleb samuti kaasata ning meie peame sellele organisatsioonile, neile organisatsioonidele oma toetuse andma, et jõuaks lõpuks need konfliktid lõpetada on tarvis avatumat dialoogi nende riikidega, see peab hõlmama paljusid küsimusi, alates relvastusest, loodusressurssideni, isegi kui on erimeelsusi, tuleb siiski neid asju käsitleda ning Euroopa Liit peab rohkem pöörama tähelepanu ka inimõigustele, eriti Cotonou lepingu valguses. kokkuleppele tuleb jõuda inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi küsimustes. tänan nüüd härra Schmidt, poolteist minutit på söndagsmorgonen den 23 september år 2001. suur tänu, kahekümne kolmandal eh, detsembril kaks tuhat üks eh, arreteeriti eh, Rootsi Eritrea ähm, ajakirjanik ähm, oma korteris ja seitse aastat hiljem talle süüdistust ei ole esitatud. ainuke kuritegu, mis ta tegi, on see, et ta edastas neutraalseid uudiseid. me peame suurendama survet Eritreale, on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liidu kodanik, Rootsi ähm, kodanik on äh, nüüd äh, aastaid vangistuses ja teda ahistab äh, selline režiim, mis saab veel Euroopa Liidult arenguabi, on praegu ülim aeg, et Euroopa Liit tegutseb ja seob äh, tingimused arenguabi külge. diplomaatia aeg on äh, läbi, me peame tegutsema, siin trambitakse täiesti jalgadega inimõiguste peal ajakirjanikud lihtsalt visatakse vanglasse, samas äh, rahvast äh, surutakse alla ja näljutatakse. me peame kindlasti nõudma, et äh, arreteeritud ajakirjanikud lastaks vabaks, see oleks samm õiges suunas. komisjon ja nõukogu peavad tegema midagi enamat kui lihtsalt kõnelemine. me peame lõpuks ometi minema üle tegudele, tänan. jedna minuta suur tänu, nüüd proua Svensson, poolteist minutit. ja nagu mu kolleeg juba ALDE fraktsioonist ütles, tahaksin ka mina toonitada seda, et David Isak tuleb vabaks lasta. juba seitse aastat on Rootsi kodanik äh, vangistuses ilma, et tema üle oleks kohut peetud ja seda kohutavalt diktaatorlikus riigis. mul on hea meel, et äh, meil on nüüd olemas tõesti resolutsiooni tekst, kus nõutakse tema viivitamatut vabaks laskmist. ja samuti nõuame ka teiste arreteeritud ajakirjanike vabastamist. mida need ajakirjanikud siis tegid? Nad võitlesid demokraatia ja sõnavabaduse eest Euroopa Liidu arenguabi Eritreale tuleb äh, siduda konkreetsete tingimustega, David Iisak ja teised ajakirjanikud tuleb vabastada. arenguabi sidumine tingimustega on sama hea kui ähm, sanktsioonide rakendamine. ja me peame siin kaasama ka äh, vajaduse korral rahvusvahelise kriminaalkohtu, kui me räägime äh, kuritegudest täna? härra Tänak. Aafrik-, äh, Somaali poolsaar on lausa katastroof. aastaid on olnud seal sõda, nälg, korruptsioon, äh, valitsustavade puudumine, inimõigused on olematud, kodanikuühendust, ühiskonda ei ole ja asi läheb järjest hullemaks, pinged Etioopia ja Eritrea vahel öö, öö, kestavad ikka ja võivad hullemaks minna. Somaalia öö, kannatab islamistliku ekstremismi all ja klannide vägivalla all ja nüüd, kui Etioopia oma relvajõud välja viib ja president tagasi astus, võib olukord veel hullemaks minna. piraatlus loomulikult seegi on väga õudne äh, ja Euroopa Liit muidugi võiks välja pakkuda siin lahenduseks äh, kaose vältimiseks sõjalist sekkumist aga varasemad kogemused näitavad et see on hirmus viga bill clinton juba saatis somaaliasse vägesid ja seegi oli katastroof äh, ja üks optimismi allikas minu arvates võiks olla somaalimaa piirkonnas mis oli endine briti protektoraat ja tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal ta andis oma, kaotas oma lühikese, lühikese iseseisvusperioodi. Äh, ja üheksakümne esimesel aastal äh, läks asi äh, jälle hullemaks, aga tõesti, Somaalimaa on ainuke piirkond Somaalias, mis on mingisugusegi progressiivsema valitsuse all. sealgi on omaette lipp ning valuuta ning isiklikult, mitte partei nimel rääkides arvan ma, et ehk oleks aeg, kui rahvusvaheline kogukond Aafrika Liidu eestvedamisel kaaluks tõsisemalt Somaalila, Somaalimaa äh, iseseisvuspüüdlusi äh, ja kui Lääs toetaks seda, siis võib-olla tekiks seal üks stabiilsuse piirkond selles lootusetult kaootilises piirkonnas. Somaalimaa inimesed kindlasti on õigustatud äh, Äh, esitama küsimuse miks meie siin euroopa liidus nii tõrgume nende iseseisvust tunnustamast samas kui me kosovot nõnda hea meelega tunnustasime suur tänu suur tänu nüüd jõudsime kõnelejatega lõpule ning algab vaba mikrofoni voor viis kõnelejat esimene härra Nikolescu kõigepealt teile sõna suur tänu. Euroopa Liidul on päris õige õigus olla Somaalia pärast mures, sellepärast et seal valitseb vaakum valitsuse osas, selle asemel võivad võimu võtta relvastatud jõugud, nüüd kus Etioopia väed välja läksid. kogu Aafrika Liidu organisatsioon võib hädaohus olla nõnda tulevikus. ja loomulikult merede patrullimine, see on üks ähm, edukaid samme, jah, aga siiski tuleks haigust hakata juurte juurest ravima, otsima põhjusi, rahvusvaheline kogukond peab stabiilsust hakkama tagama selles piirkonnas. suur tänu, härra Nazara, järgmisena palun rahvusvaheline kogukond kannab siin mitmesuguseid vastutusalasid, meil on tegemist ebastabiilsusega, mis on selle piirkonna äh, mure allikaks teinud paljudel põhjustel, äh, piraatlus Somaali rannikul, see mõjutab meretransporti ja see on meile Euroopa Liidus mureks. samuti on esile kerkinud olukord, kus Äh, need piraadidki kasutavad üha peenemat äh, tehnikat ning äh, saavad juba kaugemaltki laevu kätte. nüüd ei ole tegemist ainult territoriaalvetega, aga rahvusvahelisel kogukonnal on siin tõepoolest selge vastutus tarvis võtta, et võidelda piraatluse vastu, mis iganes nende põhjused võiksid olla. sest siin rikutakse nii kirjutatud kui kirjutamata seadusi ning rahvusvaheline kogukond äh, ei oma eriti palju võimalusi, et olukorda muul viisil paremaks muuta. tänu. kõigepealt tahaksin Äh, reageerida tehtud märkustele ning lõpuks teha mõningad lõppjäreldused. Eva Svensson ja Olle Schmidt küsisid äh, selle David Isaaki ajakirjaniku saatuse kohta. me püüame midagi ära teha selle nimel, et teda vabastataks. siis proua Gomes esitas küsimuse äh, proua Pirtukani kohta, opositsiooniaktivisti kohta ja meie teame ka sellest juhtumist, äh, see on kahe tuhande viienda aasta valimis, äh, valimiste järel, mil teda arreteeriti koos teiste opositsiooni esindajatega ning proua Pirtukan arreteeriti teda aasta lõpul uuesti ning meie oleme jälginud väga hoolega seda olukorda ning valmis võtma meetmeid äh, nii, kuidas olukord edeneb. ning siis mul on lõpetuseks viis märkust. esiteks tahaksin teile öelda seda, et me tõesti hindame selle delegatsiooni öö, äh, ettevõtmisi, kes piirkonda kohale, reisisid, loetlen neid siin ka nimepidi, ning kõigepealt kinnitan teile, et meie eesistumise ajal äh, kindlasti siin tulevad jätkutegevused, mis muidugi meie Euroopa Liidu strateegiat ümber kujundama ei hakka, selles piirkonnas me püüame oma eelkäijate poolt seatud äh, poliitikaid edasi arendada ja kõige tähtsam ülesanne siin on piraatluse vastu võitlemine ning sellepärast me oleme väga rõõmsad Prantsusmaa eesistumise ajal saavutatu üle ehk siis saadeti sellesse piirkonda esimene Euroopa Liidu mereoperatsioon ning kuigi meie ei ole mereriik Tšehhi Vabariigina, siiski me tunnustame seda, et Euroopa Liit peab siin tugevalt tegutsema. ja operatsioon Atalanta on juba aidanud ära hoida piraatide tegevust, on ka neid äh, kätte saadud, neid piraate, nii et juba ühe kuu jooksul on näha, et selle missiooni kasulikkus on vägagi tõhus. loomulikult Atalanta operatsioon on lühiajaline meede, aga samal ajal ta oli igal juhul väga tarvilik. kolmas märkus, selleks, et leida Somaalia jaoks pikaajaliselt sobivat lahendust, toetab nõukogu täielikult Djibouti protsessi seoses üleminekuvalitsusega ning siin mingisugust plaani B ei ole ette nähtud. Etioopia väed on hakanud Somaaliast välja minema, see on oluline samm Djibouti protsessi edenemisel, on teatud mureküsimusi selle kohta, et võiks tekkida turvalisuse vaakum sedamööda, kuidas need väed lahkuvad. sellepärast Euroopa Liit annab tugevat toetust endiselt Euroopa äh,, Aafrika Liidu äh, missioonile Somaalias, Amissomile kahe tuhande kaheksanda aasta peri-, detsembrist selle aasta maikuuni on ette nähtud selleks ka rahalist toetust nüüd, mis puudutab otsekontakte, siis äh, me püüame taas alustada dialoogi äh, ministrite tasandil rahvus-, valitsusvahelise arenguorganisatsiooniga. samuti tahame osaleda Sudaani ähm, rahuprotsessis, me oleme seda juba varem teinud, selle tulemusena ju sõlmiti rahukokkulepe kahe tuhande viiendal aastal ning me tahame olla kindlasti tähtsaks partneriks selleks, et Somaalias rahu ja stabiilsust saaks saavutada ning äh, viimasena, kuigi mitte vähem tähtsana, tahan ma mainida suuremat osalemist selles protsessis ehk siis komisjoni, ehk siis komisjon algatab meie eesistumise ajal Somaali poolsaare strateegia läbivaatamise, aga see kuidagiviisi ei ole vastuolus sellega, mida mina praegu ütlesin. suur tänu. tänan, härra president. sooviksin natukene kommenteerida seda olulist, aga lühikest arutelu. kõigepealt Somaalia kohta kuulasin huviga kõigi teie kommentaare ja ettepanekuid ja ma tahaksin öelda, et me hindame olukorda samamoodi ja ka tegevuse osas oleme me ühte meelt. meil tuleb äh, toetada rahvusvahelise üldsuse tegevust, ka uut äh, USA valitsust ja tuleb toetada Araabia riike, et leida lahendus olukorrale Somaalias ja lõpetada inimeste kohutavad kannatused Euroopa Komisjon siinkohal äh, pakub täielikku poliitilist ja ka rahalist toetust Djibouti protsessile. olen nõus proua Anna Komešiga selles osas, et Somaali poolsaare riikidel on suured inimõiguste ja valitsemisprobleemid. me oleme kursis nende suurte väljakutsetega. me ei saa aga kohe rakendada Kotonu lepingu artiklit number üheksa. loomulikult me kasutame ära kõik poliitilised vahendid, mis meil on, me rõhume inimõigustele, me kasutame poliitilist dialoogi ja mis puudutab toiduabi ja toiduga varustatust, siis see on üks Euroopa Parlamendi resolutsioonide eesmärke ja siinkohal, härra president, tahaksin ma toonitada, et lisaks EDF-ile äh, on nüüd ka teised fondid, mida me saame kasutada. sada miljonit eurot kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat üksteist on meie kasutuses. lõpetuseks tahaksime öelda, et me oleme täielikult teadlikud Rootsi ajakirjaniku Isaki olukorrast, kes on endiselt vangistuses Eritreas. kolleeg Louis Michel on kõnelenud president Isaiasega Äh, sellest äh, juhtumist, käies seal juunikuuses ning äh, diplomaatilised püüdlused selles valdkonnas on käimas. ma tõesti kinnitan teile, et me oleme pühendunud sellele, et parandada inimõiguste olukorda Eritreas. suur tänu, härra president. tänan, sellega lõpetame arutelud. olen saanud äh, ühise resolutsiooni projekti kuuelt parteilt, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, ALDE, Rohelised ja UN e ning samuti äh, QNGL. E hääletamine toimub homme, suur tänu ja nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on komisjoni nõukogu avaldused seoses Euroopa Liidu strateegiaga Valgevene suunal. kõigepealt annan ma sõna nõukogu esindajale, asepeaminister, palun, teil on sõna.